seega Vahemere Liit on oluline meie jaoks ja valitsusjuhid ja riigipead ei ole alati tulemuslikult toiminud, kui nad peaksid sellega nüüd arvestama ja hakkama tegutsema. tänan, hääletus selles raportis toimub täna hommikul ja arutelu on lõppenud ja nüüd järgmine päevakorra pro-, äh, punkt äh,, härra Kirillovi raport vajaduse Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. härra Kirillov, neljaks minutiks härra president, lugupeetud volinik Füüle, kolleegid, ma tahan kõigepealt tänada variraportööre ja kõiki kolleege, kes osalesid selle olulise raporti üle toimuvates aruteludes, mis on pühendatud Euroopa Liidu vajadusele Euroopa äh, Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. Äh, Lõuna-Kaukaasia on vahetus naabruses Euroopa Liidusega, Rumeenia-Bulgaarial on ka merepiir kuid see piirkond on suure strateegilise tähtsusega meie liidu julgeoleku ja äh, majandusaspektide jaoks ja seetõttu Euroopa Liidu peamine eesmärk oleks aktiivselt osaleda selle piirkonna stabiliseerimisel ning äh, ergutama Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia arengut demokraatia teel ja stabiilsuse teel looma heanaaberlikud suhted ja integratsiooni Euroopa Liidu poliitikaga. Euroopa Parlament toetab kõiki neid algatusi, mis suurendavad Euroopa Liidu kohalolekut selles piirkonnas, eriti kõige viimasemad, Äh, see on idapartnerlust, mis loob suurepärase raamistiku tõhusamaks koostööks, äh, viisa lihtsustuseks, viisavabaks reisimiseks Euroopa Liidu ning äh, kõigehõlmavate vabakaubanduslepingute sõlmimiseks. see on kolmesuunaline protsess ja nõuab kõikide osapoolte pingutusi. see vastab kolme riigi elulistele vajadustele jätkata jõupingutusi demokratiseerimise teel. hea valitsemistava, pluralism poliitikas, õigusriigi põhimõtetest ja inimõiguste äh, täitmine on olulised meie tulevaste suhete määratlemisel seetõttu Euroopa Liit peaks jätkuvalt osutama rahalist ja tehnilist abi selleks, et edendada nende põhimõtete juurutamist äh, vastavalt seatud tingimustele. selle piirkonna äh, geopoliitiline strateegiline tähtsus on pidevalt suurenenud, kuna tegemist on transpordikoridoriga, mis seob Kaspia meret Euroopaga ning äh, Euroopa Liidu üha suureneva osalemisega energiajulgeoleku tagamisel. seega see eeldab suuremat osalemist energiaprojektides ja sealhulgas ka Nabucco torujuhtme projekti lõpuleviimist kuigi need ambitsioonikad poliitikad on saavutatavad äh, raskesti, kui sel piirkonnal asub suur vari, lahendamata konflikt Gruusia ja Mägi-Karabahhi vahel. Need on suureks takistuseks äh, poliitilisele stabiilsusele, sotsiaalmajanduslikule arengule. kahjuks äh, kahe tuhande kaheksanda aasta Gruusia sõja Äh, järel äh, alles Euroopa Liit mõistis, et ta peab etendama suuremat rolli selleks, et ära hoida konflikte selles piirkonnas ja ohjeldada konflikte. Äh, Lissaboni lepingu jõustumisega on õigustatud Euroopa Liidu proaktiivne poliitika sellel suunal ja see on eriti õige Mägi-Karabahhi küsimuses, kuna Euroopa Liit pole selles ol-, äh, konfliktis osalenud ja lihtsalt teatud töögruppides osalemine ei piisa. Euroopa Liit peaks tõsisemalt ja aktiivsemalt osalema välispoliitikas sellel suunal. Euroopa Liit on olnud rahvusvaheliseks vahendajaks, on olnud aktsepteeritud mõlema osapoole poolt ja seetõttu Euroopa Liit peaks juhtima rahvusvahelisi jõupingutusi selle konfliktipiirkonna ülesehitamiseks, selleks, et edendada lepitusprotsessi, äh, tõhustada inimestevahelisi suhteid ning saates oma missiooni sellesse piirkonda, kui poliitiline lahendus on leitud konflikt selles piirkonnas nõuab ka erilisi jõupingutusi selle nimel, et lahendada sadade tuhandete riigisiseselt ümber asustatud inimeste probleemi ja sellel on tõsised humanitaarsed tagajärjed. Euroopa Liidul on vahendid ja kogemused selleks, et suurendada äh, sallivust selles piirkonnas ja Euroopa Liit peaks toetama oma ajaloolisele kogemusele ning näitama nimetatud piirkonna elanikele, et neil on võimalik elada rahus ja vastastikuses heaolus ning taastada head naaberlikud suhted, mis on olnud ajalooliselt olemas. Euroopa Liidu põhiline ülesanne on veenda selle piirkonna riikide juhte ja elanikke, et on vaja toetada rahualgatusi ja mitte pingeid ja ähvardusi. seega tulevik on hea, kui me ühendame oma jõud selle nimel. suur tänu, härra Kirillov. nüüd ma annan äh, sõna volinik Füülele. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, kallid sõbrad mul on väga hea meel, et ma saan osaleda Euroopa Parlamendis äh, arvamuste vahetusel Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani kohta, need riigid, mis asuvad Lõuna-Kaukasuses. Eh, kahekümne kaheksandal aprillil eh, varsti pärast seda, kui ma käisin selles regioonis, esinesin ma ka välisasjade komisjonis ja on vaja mõelda, kuidas Euroopa Liit saaks eh, luua tugevamad ja laiemad sidemed nende kolme riigiga ja meil on olemas eh, eh, tugev raamistik, selleks on Euroopa naabruspoliitika ja selle idadimensioon, mis siis sai alguse möödunud aastal. Need on tõepoolest Euroopa eh, prioriteetideks. väga oluline on, kuidas me viimase poliitika elluviimine ja kuidas me edasi tugevdame oma sidemeid ühiste väärtuste aluses tuletaksin teile meelde mõned väga olulised äh, võrstapostid. Äh, komisjon avaldas oma kolmanda raporti äh, Lõuna-Kaukasuse riikide kohta analüüsis tegevuskava ja selle rakendamist, tõi välja, milliseid majandusreforme on vaja, et tugevdada sidet Euroopa Liiduga põhiline eesmärk on see, et me tahame kasutada eh, neid eh, järeldusi laialdasteks konsultatsioonideks eh, Euroopa Liidu liikmesriikidega, me hõlmame teid ja teie partnereid, me oleme huvitatud tagasisidest me tahame teada, kas eh, vahendite eraldamine, nende rakendamine on olnud piisav, me tahame teada, kas meie jõupingutused lähevad õiges suunas ning järgmise paketi, järgmise aasta paketi raames eh, siis tule, kasu, hõlmame neid tulemusi selleks, et mm, meie tegevused oleksid tõhusamad, et meie partnerid eh, tunneksid end osalisena selles projektis, et me saaksime paremini kasutada eh, neid vahendeid. nüüd teine verstapost on arutelu, mis toimus nõukogus eh, möödunud nädalal. seal puudutati assotsiatsioonilepinguid Gruusia Aserbaidžaaniga. me saatsime tugeva sõnumi selle, selle kohta, et Euroopa Liit ja Lõuna-Kauka-, Kauka-, Kaukasuse riigid tahavad teha koostööd ühiste väärtuste ja inimõiguste alusel. ja just niisugusest vaatepunktist lähtudes alustab komisjon läbirääkimisi järgnevatel kuudel me oleme tõepoolest näidanud, Euroopa Liit on koostanud Lõuna-Kaukaasia jaoks kõikehõlmava strateegia ning me püüame selle tulemused kasutada ära maksimaalselt ning me tahame tuua selle regiooni lähemale Euroopa Liidule. lugupeetud parlamendiliikmed, raporti valguses Eh, mille koostas eh, härra Kirillov ja tõepoolest tegemist on äärmiselt hea raportiga, me oleme äärmiselt tänulikud talle selle panuse eest. ütleksin ma lõpuks, et eh, Euroopa Parlamendi vaated on väga sarnased komisjoni vaadetega väga paljudes küsimustes. Eh, stabiilsus Lõuna-Kaukasuses eh, mõjutab väga olukorda Euroopa Liidus, meil on olemas ühised väärtused ja vaja on lahendada konfliktid. Lõuna-Kaukasus eh, on oluline Euroopa Liidule, siin on olulised transporditeed, siit tuleb meie, tulevad meie energiaallikad. me peame edendama kaubandust ja investeerimist, samamoodi ka inimeste liikuvust. uued assotsiatsioonilepingud eh, laiendavad kaubandussätteid partnerluslepingute alusel. ma arvan, et Euroopa Liit on praegusel hetkel õigel teel oma sihetes, oma suhetes Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga. E, meil on olemas konstruktiivne raamistik ning me oleme selle raamistiku loonud ühiselt. E, Lõuna-Kaukaasia Eh, riikide lähenemine Euroopa Liidule peab muutuma eh, majand, eh, vaba majanduseks, demokraatia austamiseks. me kutsume üles neid riike olema pluralistlikud, demokraatlikud ühiskonnad, kes saavad hästi läbi oma naabritega. suur tänu, volinik, järgmine kõneleja neli ja pool minutit, härra Kasak господин председател уважаеми колеги като координатор на алде имах възможност да представя становище на комисията. mina olen liberaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamuse koostaja. tegu on tundliku raportiga, kuid see strateegia on äärmiselt oluline äärmiselt oluline on see ka Euroopa naabruspoliitika edusammude saavutamiseks ja selleks, et Euroopa Liit äh, oleks oluliseks partneriks äh, selles piirkonnas. siin on käsitletud äh, energiaküsimusi, halduse küsimusi ja Euroopa Liit peab neid küsimusi oma prioriteetideks pidama. erilist tähelepanu tuleb pöörata geostrateegilisele olukorrale Armeenias ja Aserbaidžaanis, siin tuleb arvestada ka Venemaa rolliga. vajalik on kaotada kaubandustakistused, tugevdada kaubandussuhteid. see võimaldab omalt poolt panustada ka inimõiguste austamisse ja ka demokraatia tugevdamisse selles piirkonnas. ma arvan, et Euroopa Liit peab üritama vabakaubandustsooni äh, luua selles piirkonnas. see aitab kaasa ka konfliktide lahendamisele ja see võimaldab ka äh, selle piirkonna äh, haldussuutlikkuse äh, suurendamisele kaasa. ma kutsun üles komisjoni neid eesmärke järgima. suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja kell kaksteist algab hääletamine, nii et palun pidage kinni oma kõneajast. nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Ibris Sagic. suur tänu, president Eh, härra Füüler. täna me hääletame raporti eh, üle, mis räägib eh, Lõuna-Kaukaasia strateegiast. Euroopa Liit on hakanud mängima selles regioonis aktiivsemat rolli. mina olen Rahvapartei vararaportöör, me tõepoolest eh, töötasime väga tõsiselt selles osas, et tugevdada Euroopa Liidu rolli Lõuna-Kaukaasias, et mida Euroopa Liit saaks teha, et anda praktilist abi nendele maadele, tuua neid eh, maid lähemale Euroopa Liidule, iga maa areneb oma eh, kiirusega, nendel on kõikidel oma eripärad aga olulised on neli punkti selleks, et strateegia muutuks reaalsuseks. meil on vaja eh, pidada kiirendatud läbirääkimisi vaba eh, kaubandus eh, piirkonna loomise üle selles piirkonnas, sest Aserbaidžaan, Gruusia, Armeenia olid kõik endised Nõukogude Liidu liikmesriigid ning eh, meil on vaja, et Euroopa Liit muutuks, tuleks lähemale sellele regioonile. meil on vaja, et need maad tajuksid paremini Euroopa Liidu perspektiivi, nad peaksid paremini aru saama, mida taime meie, samamoodi peame meie paremini aru saama, mida tähendavad need riigid selles regioonis on pikaajaliselt vinduma jäänud konfliktid, neid on vaja aidata lahendada ja mul on väga hea meel, et selles tekstis toetatakse sõnaselgelt rahvusvahelisi piire, nende inimeste õigusi, kes elavad selles regioonis. räägitakse ka eh, eh, Abhaasiast ja eh, Lõuna-Osseetiast ning mõistetakse hukka eh, venelaste eh, tunnustamine, nende riikide tunnustamine Vene poolt. ma loodan, et te hääletate muudatuste poolt nüüd sotsialistide nimel härra Soboda, kaks minutit. suur tänu, härra president, kõigepealt ma sooviksin tänada kolleeg Kirillovit tema väga mahuka tehtud töö eest, see on äärmiselt oluline panus meie strateegia jaoks Lõuna-Kaukaasia strateegias. ma olin lühik-, mõne aja eest äh, seal piirkonnas ning äh, äh, keegi tollal ütles, et et siin on tegu kontseptsiooniga, mis meile Euroopa poolt peale surutakse ja see näitab, et mõningad poliitikud ja äh, os-, ja olulised äh, tegutsejad seal piirkonnas tegelikult ei soovigi, et Euroopa Liit äh, seal piirkonnas tegutseks. ma arvan, et me peame väga selgelt ütlema, et jah, meie jaoks on see piir-, äh, piirkondlik koostöö seal äärmiselt oluline, see on äärmiselt oluline ka rahumeelse koostöö jaoks ning mõningad, mõningane negatiivne mõju väljaspoolt ja surve näiteks Venemaa poolt see mõjutaks vähem seda piirkonda, kui need riigid ei oleks nii tundlikud sellele. loomulikult on äh, see siin väga olulised ka selle piirkonna naabrid, näiteks äh, Türgi, äärmiselt oluline on äh, nende, selle piirkonna riikide vaheline rahumeelne koostöö. me peame ka vaatama, milline on Türgi vastutus või kaasvastutus siin ähm, Armeeniaga seotud küsimuste, äh, probleemide lahendamisel või ka Mägi-Karabahhiaga seotud probleemide lahendamisel. ja mitte miski ei räägi selle vastu, et äh, Armeenia ja Mägi-Karabahhis olevaid äh, probleeme saaks lahendada, see loomulikult ka, me peame ka vaatama seda, kuidas saaks Armeenia ja Türgi vahelisi pingeid leevendada siin on ka propageeritud Musta mere piirkonna ko koostööd. ja siin me peame vaata-, kaasama Musta mere piirkonna koostöösse ka Türgi ja loomulikult ka Venemaa, sellepärast et need piirkonnad on kõik omavahel seotud. me vajame siin väga selget visiooni, ma loodan, et see projekt saab edukaks, suur tänu. ma tänan, härra Svoboda ja nüüd saavad liberaaldemokraatide nimel proua Nikolai kaheksa pooleks minutiks sõna. ma tänan president, volinik, liberaalide valoraportöörina ma leian, et see raport on tähtis lähtepunkt meie sidusas lähenemisviisis Kaukaasia piirkonnale. see lisab väärtust juurde tulevastele raportitele, mis me koostame ning ma avaldan tunnustust härra Kirillovile ning ma arvan, et kõigi fraktsioonide töö viis sellele, et meil on tõesti nüüd olemas selline sidus lähenemisviis ja ma arvan, et kahe tuhande kümnendal aastal avanevad meile suurepärased võimalused Euroopa Liidus ja selle piirkonna riikides edasi liikuda. sest kolm peamist konflikti, Abhaasia, Osseetia ja Mägi-Karabahhia ning äh, erimeelsused Türgi ja Armeenia vahel äh, õnnestub Euroopa Liidu aktiivsema diplomaatiaga viia äh, lahenduse suunas. raportis rõhutatakse väga täht-, lihtsalt ka meie energiaalast julgeolekut. meil on vaja, et Euroopa Liit oleks rohkem kaasatud sellesse teemasse. Mm. meil on vaja kaubanduspartnerlussuhteid laiendada selle piirkonnaga ning samas on meil vaja äh, püüda demokratiseerida ja stabiliseerida seda piirkonda. Äh, Lõuna-Kaukaasias on endiselt äh, totalitarismi ilminguid ja jääb vajaka veel demokraatiast. meil on vaja luua tegevuspoliitikad ja projektid, mis oleksid jätkusuutlikud, sest see piirkond vajab selliseid projekte korruptsioon ja konfliktimeelsus on midagi, mis tuleb välja juurida. aga et seda teha, selleks on meil vaja demokraatlikku tahet ja meil on vaja, et selle piirkonna valitsused ise tahaksid seda. ja raportis tuuakse välja kõik need aspektid. ning raportis käsitletakse muidki Euroopa Liidu jaoks tähtsaid teemasid, nagu näiteks isikuvabadused ja isikuõigused ning ma usun, et äh, strateegiline partnerlus selle piirkonnaga on meile ülimalt tähtis. ma tänan. proua Nikolai, nüüd kaheks minutiks proua Lunatšek Roheliste nimel. ma tänan, president. Äh, eelkõnelejad juba tänasid raportööri, aga mina tahan seda teha. suur tänu teile, härra Kirillov, suurepärase töö eest ja ma usun, et see on väga kvaliteetne ja kõikehõlmav raport. aga ma tahaksin välja tuua kolm aspekti, mis on minu jaoks väga tähtsad, mis võib-olla ei leidnud piisavalt käsitlust. on terve rida külmutatud konflikte selles piirkonnas ja loomulikult see on suureks takistuseks naabruspoliitikale, et see saaks edeneda ja äh, kui Äh, on vaenlane, kellega teil on konflikt, siis hoopis raskem on lahendada oma probleeme ja areneda äh, riigil. nii et meil on vaja äh, tõesti vähendada sõjalisi kulutusi selles piirkonnas ja raportis räägitakse ka sellest, tähtis on, et kulutused, mis tehakse, oleks tõesti inimeste huvides sotsiaalsektorisse, kultuurivaldkonda ja need on kõik väga tähtsad mõtted, mis on kajastust leidnud ka selles raportis. tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele ähm, aspektile, nimelt Gruusia-Venemaa konflikt äh, ja desarmeerimise vajadus äh, on vaja rohkem ära teha ka keele äh, ja kultuuri valdkonnas Mm, sellele tuleks hoopis tähelepanu koondada. meil tuleb äh, ära hoida, et seksuaalsed vähemused, etnilised vähemused ähm, äh, oleks tahistatud, on vaja kaitsta nende inimõigusi. me teame, et äh, blogipidajad on lausa kuueks kuuks vanglas heidetud sellest, et kritiseerisid validus, valitsust ja meediavabadus on tõeline mm, probleem nendele riikidele praegu veel, aga kõigest sellest räägitakse ka raportis ja ma olen väga tänulik eelkõnelejatele, kes juhtisid tähele piirkondlikule mõõtmele, piiriülesele koostööle. igatahes me toeta-, toetame komisjoni igati kõiges. suur tänu, härra Tänuk yeah.! suur tänu! Lõuna-Kaukaasia riigid on meile strateegiliselt olulised muuhulgas ka energia tarnekindluse osas äh, Kaspia mere, Musta mere piirkond ja transiit nendest maadest läbi. kahjuks külmunud konfliktid paralüseerivad seda äh, regiooni, nendest viimane on äh, Venemaa de facto Lõuna-Osseetia okupeerimine. me ei saa oma Venemaa suhetes selles osas silma kinni pidada pigistada. mis puudutab idapartnerlust, siis me peame püüdma ähm, tasuda Gruusiale nende jõupingutuste eest, mis nad on teinud ja mina ja minu fraktsioon FTA toetame äh, liberaliseerimist nendes riikides ja assotsieerimislepinguid nende riikidega. Armeenia sõbrana on mul hea meel selle üle, et äh, raporti lõppversioon on tasakaalustatum kui äh, esimene versioon, aga mul on ikkagi mure nende seisukohtade pärast esialgses raportis, mis läksid vastuollu Euroopa Liidu seisukohtadele äh, Mägi-Karabahhi osas. Armeenia on teinud väga suuri jõupingutusi, et seda konflikti lahendada äh, nad on püüdnud ka normaliseerida oma suhteid Türgiga selleks, et stabiliseerida Lõuna-Krak-, Kaukaasiat. kui Türgi ainult vastaks samasuguste jõupingutustega, siis äh, võiks piirid avada. Äh, embargo Armeenia vastu on kestnud liiga kaua äh, ja piiride avamine edendaks ka majandust näiteks Ida-Türgis, nii et on ka Türgi huvides tegutseda. minu meelest ei ole usaldusväärne Türgi-poolne Mm, põhjendus äh, selle äh, piiri pidevale sulgemisele äh, ja selle seostamine Armeenia-Aserbaidžaani konflikti põhjal, siis võiks ju ka Kürgi, Tür-, Kreeka panna kinni oma põhjapiirid solidaarsusest Küprosega. meie toetame vabakaubandust oma kontinendil ja ka Lõuna-Kaukaasias. suur tänu, härra Tänak ja nüüd üks minut äh,, härra Provera eh.. suur tänu, ka mina tahaksin tänada härra Kirillovit suurepärase töö eest äh,, selle väga keerulise, aga ka võimul, võimalusi täis äh, teemaga, äh, milleks on Euroopa Liidu suhted Lõuna-Kaukasuse riikidega e Euroopa on loonud huvitava idapartnerluse algatuse ja Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani ühistes huvides on ähm, siin koostööd teha, aga samas on ka raskusi näiteks äh, energeetika teema, äh, Mägi-Karabahhi küsimus, pingus, pinged Armeenia ja Türgi vahel. ma arvan, et koostöö idapiiril oleks palju efektiivsem, kui me saaksime luua koostöö õhkkonna Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia äh, Äh, vahel, arvestades nende territoriaalset terviklust ja lähtudes äh, ÜRO resolutsioonidest selles vallas. on oluline rõhutada, et on olemas äh, poliitika, mis rõhutab riigipiiride puutumatust, see on Euroopa Liidu poliitikate aluspõhimõte, piire ei saa muuta, eriti mitte sõjalise jõuga. nüüd härra Stoinov suur tänu, president. kõigepealt tahaksin teile, daamid ja härrad, teada anda, et raportöörid Kirillov ja Kasahh kuuluvad poliitilistesse parteidesse, mis on süstemaatiliselt Bulgaarias hääletanud äh, Armeenia genotsiidi vastu, äh, Armeenia genotsiidi tunnustamise vastu. nii et äh, on väga Äh, huvitav näha mõningaid seisukohti selles raportis, nagu viitas ka härra Tänak. näiteks mõned Mägi-Karabahhi organisatsioonid on minuga ühendust võtnud ja nad on öelnud, et raport äh, raportit ei ole kooskõlastatud Minski rühma äh, juhtidega, see ei ole kooskõlas Madridi kriteeriumitega. nii et see on minu konstruktiivne kriitika kolleeg Kirillovile, sellepärast et ma arvan, et ühe poolne kallutatud arvamus ühe poole huvides ei aita meil konflikti lahendada, meil on vaja paindlikumat lähenemist, mis peegeldaks kõiki seisukohti, sellepärast et äh, vastasel juhul meil ei õnnestu seda konflikti kunagi lahendada. suur tänu. nüüd järgmine kõnelejate voor, poolteist minutit, härra Vinkler. Thank you, thank you very much. Uh suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ma arvan, et õigusriik, demokratiseerimine, inimõiguste äh, kaitse ja hea valitsemistava on need alused, millel peaksid põhinema meie suhted Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusiaga. meie suhted Lõuna-Kaukaasiaga suurendavad ka piirkonna koostööd Euroopa Liiduga, mõned majandusliku koostöö teljed on väga olulised, näiteks energia ja tarnekindluse telg, äh, Euroopa Komisjon äh, toetab äh, paljusid väärtuslikke projekte, näiteks Nabucco projekti, Kaspia ja Musta mere regioon on energia tarnekindluse seisukohalt väga olulised ja ma usun, et raport võtab seda ka arvesse ma tooksin veel kolm elementi välja, esiteks kohalike omavalitsuste eh, osalemine piirkondlikus koostöös, meil on vaja tugevat piirkondlikku koostööd, teiseks Aserbaidžaani liitumine WTO-ga ja ma arvan, et eh, komisjon peaks andma tehnilist abi ja kõike muud abi, mida Aserbaidžaanil selle liitumise jaoks vaja on ja kolmandaks tehnilise abi mehhanismid, eh, mida me saaksime pakkuda pangandussüsteemi ja finantssüsteemi tugevdamiseks nendes riikides, sellepärast et see looks ärikeskkonna ja investoritele paremad väljavaated, aitäh! suur tänu, kaks minutit, härra Severin, palun! Äh, härra volinik, kolleegid, härra Kirillovi äh, raport räägib sellest, et meil on vaja Euroopa Liidu strateegiat Lõuna-Kaukaasia osas. ma tõesti arvan, et strateegiat on vaja, strateegial peavad olema eesmärgid ja eesmärgid on seotud äh, geopoliitiliste identiteetidega, aga me peame tegelema ka, lähtuma ka enda omast. millised on meie eesmärgid? Äh, piirkondlik stabiilsus, avatus ja koostalitlusvõime, äh, õiguslik, poliitiline, institutsionaalne ja nii edasi, aga mõistes selle piirkonna eripärasid et äh, idapartnerluse raames tuleb seda samuti arvesse võtta. me peame mõistma iga riigi erapärasid ja ka neid arvesse võtma. me peame mõistma Türgi rolli selles piirkonnas ja peame kasutama oma läbirääkimisi Türgiga raamistikuna, raamistikuna ähm, mille abil saaksime lahendada ka piirkondlikke probleeme. nagu on juba öeldud, äh, läbirääkimised Türgiga on väga kasulikud selles osas see on ka meie ühine naabrus Venemaaga ja me peame leidma viise, kuidas luua selles ühises naabruses ühiseid poliitikaid. julgeolekuküsimused kahtlemata ja võib-olla ka mõned energiaalased küsimused võiksid äh, saada käsitletud kolmepoolses formaadis. see aitaks meil äh, leida ka lahendusi kohalikele niinimetatud külmunud konfliktidele, me peame aktsepteerima, et need konfliktid on osa suuremast probleemist, mis on laiem ja globaalse tähendusega. sellepärast peaksime neid vaatama tervikpaketina. loomulikult äh, tahaksin ma ka näha isevalitsemist Eh, ta-, tahaksin ka näha seda, et me mõistaksime, et isevalitsemist ja territoriaalset terviklust ei saa alati koos rakendada. ja ma loodan, et me jätkame koostööga, et arendada piirkonna jaoks välja stabiilsuspakt, üks minut, härra Poreba, palun. ma tänan, härra president, volinik, mina olen Armeenia e, küsimustes raportöör ja ma leian, et meil on vaja sidusat taktikat selle piirkonna jaoks Euroopa Liidus. see eeldab vabaduse, demokraatia kujundamist seal, me peame toetama selle piirkonna riike ning tähtis on, et nad viiksid läbi vabaturumajanduslikud reformid. nüüd uut tüüpi tüüpi assotsiatsioonilepingud tuleb lõpule viia võimalikult peatselt ja ma olen veendunud, et need lepingud stimuleerivad selle piirkonna riike läbi viima edasisi demokraatlikke muudatusi. Gruusia puhul on, oleme seda ju näinud. ja äh, tähtis on ka äritegevuse edendamine. varem oli Gruusia üheteistkümnend kuueteistkümnendal kohal nimekirjas, mis kajastas kõige äh, ärisõbralikumaid riike. aga äh, tähtis on ka see, et korruptsiooniindeksi tabelis on äh, Saakašvili presidendiks olemise ajal samuti viiskümmend kohta allapoole langetud. härra Posselt, palun. austatud härra president, üheksandal mail olime me siin Strasbourgis äh, koos president Buusekiga ja tähistasime Robert Schumani äh, avalduse äh, kuuekümnendat aastapäeva kahekümne tuhande inimesega ja ma tahaksin öelda, et Kaukaasia ees on alternatiiv. kas ta soovib saada nii nagu selliseks nagu Balkani riigid enne Esimest maailmasõda või soovivad nad saada selliseks nagu see ka pärast teist Äh, teist maailmasõda ja Ragirillovi raportis äh, räägitakse just sellest teisest alternatiivist. ja väga tähtis on see, et need riigid toimiksid targalt ja tema suure naabri mõju e-, oleks väiksem. mina toetan igati armeenlasi, kes soovivad seda, et tunnustataks Äh, armeenlaste genotsiidi türklaste poolt. aga samas armeenlased oleksid usaldusväärsemad, kui nad oma väed viiksid Aserbaidžaanist välja. ja äh, samamoodi on vaja stabiliseerida ka Gruusia, sellepärast et kui äh, Gruusia killustub, nii nagu mõningad Moskvas seda soovivad, siis see destabiliseerib kogu seda piirkonda. ja seega on vaja alustada rahuläbirääkimisi, lahendada öö, äh, olemasolevad probleemid ja võimaldada põgenikel tagasi pöörduda. ei tohi lubada seda, et kahekümne esimesel sajandil on äh, inimeste oma kodudest väljaajamine lubatud ja sallitud instrumendiks suur tänu. kaks minutit, härra Paletskis. Norėčiau padėkoti kolegai Jevgeniui Kirilovui už kruopšiai paruoštą labai reikšmingą. president, ma tahan tänada Jevgeni Kirillovit väga hoolikalt koostatud raporti eest sellel väga keerukal teemal. Euroopa Liit kutsub üles Gruusiat, Armeeniat, Aserbaidžaani tegema kõik, mis nende võimuses selleks, et Liit eh, stabiilselt edasi arendada ning muutuda rahumeelseks ja mm, heaoluriigiks, kus tunnustatakse vähemuste õigusi ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna häält võetakse kuulda. Eh, eh, kõik need kolm mm, Kaukaasia riiki omavad oma territooriumil vanu pikaajalisi traditsioonilisi konflikte, aga ka uusi konflikte ning äh, siin ei ole muud valikut kui rahu äh, eest seista selleks, et saaksid paraneda varasemad ähm, haavad ning mitte vaadata minevikku, vaid ikkagi vaadata koos tulevikku. tähtis on, et Kaukaasia riigid saaksid parema Euroopa Liidu väljavaate ning süvendaksid piirkondlikku koostööd ja ka koostööd oma naabritega ning Euroopa Liit peab siin edendama dünaamilisemat poliitilist rolli selleks, et arendada seal selliseid programme, mille eesmärgiks on võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu, edendada naiste õigusi, soodustada investeeringuid tervishoiusüsteemi ja haridusse Eh, tuleb teha kõik, mis võimalik, et süvendada ka sidemeid Euroopa Liidu kodanikega eh, nendes riikides. tähtis on eh, tudengeid rohkem kaasata mobiilsusprogrammidesse, uurijad peavad, saavad samuti rohkem ringi liikuda. ma tänan, härra Paletskis ja nüüd härra Tšernetski. üks minut. Mm, härra president, mu daamid ja härrad tegemist on tõesti väga tähtsa sammuga, mida Euroopa Parlament astub, avamaks ust nendele rahvustele, kes on tõelised Euroopa, eurooplased, armeenlased, grusiinid. aga see samm paraku on hiljaks jäänud ja sellest on tõesti kahju. kahju, et me ei teinud seda sammu kaks aastat tagasi äh, äh, kui toimus Venemaa sõjaline interventsioon Gruusiasse. aga ma tõesti nüüd loodan, et meil õnnestub ka väga konkreetne poliitiline kontekst eh, siia juurde tuua ning Euronest, ma loodan, on heaks instrumendiks, millega me saame toetada Euroopa auahneid plaane nende riikide osas. ja ma tahaksin, et mõned meist räägiksid ka kõva häälega demokraatia äh, mm, küsimustes, mis puudutavad Venemaad, suurt naabrit, me ei taha, et oleks siin topeltstandardeid. ma tänan härra Tšernetski pool, poolteist minutit, härra Liisek. <clears throat> ma tänan. president, volinik, lugupeetud kolleegid Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia on kahtlemata Euroopa riigid ja kahtlemata Euroopa rahvad. Nad kuuluvad Euroopa Nõukogusse ja osalevad paljudes äh, rahvusvahelistes koostööprojektides, sealhulgas ka suhetes Euroopa Liidu liikmesriikidega Euroopa Liit peab tunnistama iga äh, rahva õigust enesemääramisele, õigust ise oma tulevikku kujundada. me ei tohi nõustuda sellise ähmase äh, määratlusega mõjusfääridest. Äh, territoriaalne terviklikkus Gruusiale on väga tähtis teema, väga tähtis on see, et Euroopa Liit toetab Gruusiat territoriaalset terviklikkust Euroopa Liitu nähakse kui julgeoleku garanteerijat selles piirkonnas. paraku mõned lepingud septembrist nimelt kaheksanda septembri lepingu mõned sätted paraku ei ole täidetud. praegu käivad Genfis eh, läbirääkimised, aga meie läbirääkimistel Vene Föderatsiooniga me peame just nimelt rõhutama seda, tingimuste mittetäitmist. teine asi on viisade küsimus, volinik Malmström puudutas seda. viisad on üks viis, kuidas inimesi lähendada. ja loomulikult Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani puhul on see veel eriti aktuaalne. ma tänan, härra Liisek. nüüd härra Kutas, üks minut. ma tänan, president, arvestades Äh, seda, kuivõrd tähtis on Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia geopoliitiline asukoht äh, ja suhted Venemaaga, Iraaniga, Türgiga, äh, tuleb meil välja töötada strateegia Lõuna-Kaukaasia kohta ja see peab tuginema inimõiguste austamisel ja majanduskasvul. kaubandus on üks instrumente, mis on Euroopa Liidu käsutuses. vabakaubanduslepingute sõlmimine nende kolme riigiga stimuleeriks välisinvesteeringuid, edendaks töökohtade loomist ning kasvu ning samuti energiaalane julgeolek valmistab muret nii Euroopa Liidule kui ka Lõuna-Kaukaasiale, meil on vaja teha koostööd selle piirkonnaga energeetika vallas ning viia lõpuni läbirääkimised Nabucco üle ning toetada neid energiaprojekte, mille eesmärgiks on energiakasutuse efektiivsus ning alternatiivsete energiaallikate kasutamine Lõuna-Kaukaasias nüüd üheks minutiks härra Koval. ma tänan, president, Gruusia ja Armeenia on raporti autorite arvates tõhusamalt ellu viimas naabrusstrateegiat Euroopa Liiduga. me peame seda arvesse võtma ja alati peame arvestama ka iga riigi eripära selles piirkonnas. me peame mõtlema transpordikultuuri ja ühiskonna ja keskkonnakaitse peale tihtipeale, kui me räägime sellest piirkonnast, me räägime eh, külmutatud konfliktidest ja etnilistest probleemidest ja see on tõesti väga tähtis teema, millest rääkida, aga nüüd, et et reageerida selle piirkonna probleemidele, on meil vaja toetada piirkonna moderniseerimist, et konfliktid ei etendaks enam nii tähtsat rolli ühiskonnaelus. tihtipeale me unustame, et Gruusia just eh, lõpetas sõja ja tähtis on tagada, et selles piirkonnas ei oleks edasisi sõdu ja sellepärast meil ongi vaja toetada moderniseerimist, sest Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan on näidanud üles väga tugevat majanduskasvu ja meil on vaja seda igati toetada. ma tänan. nüüd poolteist minutit, härra Kovatšev. tänan, ma üritan э, rääkida aeglasemalt härra Kirillovi raport käsitleb eh, eh, selle piirkonna tähtsust Euroopa Liidule, selle geopoliitilist asukohta eh, ja ka koostöö parandamist Musta mere piirkonna valdkonnas. paraku Musta mere piirkonna ehm, koostööks meil oma strateegiat ei ole Euroopa Liidus. nüüd ma tahaksin rääkida oktoobris möödunud aastal Türgi-Armeenia lepingu protokollide allkirjastamine ja ratifitseerimine eh, on veninud aga see on väga tähtis, et protokollid ratifitseeritakse, sest tegemist on protokollidega selle piirkonna rahvaste huvides. tähtis on ka diplomaatiliste suhete eh, tugevdamine ning eriti Minski rühm, mis käsitleb eh, Mägi-Karabahhiat peaks eraldi käsitlemist leidmist. meil on kogemus juba konfliktide lahendamisel Balkanil ja meil on ka Gruusia puhul kogemus olemas, mis tähendab seda, et me saame suurt rolli etendada selles piirkonnas edaspidi, sest meie huvides on ju äh, äh, hästi arenenud lõ Lõuna-Kaukaasia ning Euroopa Liit Eh, saab ju osaleda ametliku ähm, liikmena Minski rühmas ka selle piirkonna huvides. meil on kaheksa sõnasoovi vaba mikrofoni rubriigis, aga saame ainult kuuele sõna anda. härra Žižip, palun. suur tänu, president Lõuna-Kaukaasiat puudutav raport on tõesti hea raport. lubage mul rõhutada, et see toob välja Euroopa Liidu rolli vahendajana, väärtuste edendajana ja eelkõige koostöö edendajana nende riikide vahel, kes sellesse piirkonda kuuluvad. me näeme paljusid probleeme, millega tuleb tegeleda. eelkõige nende riikide territoriaalne terviklikkus. Neid riike tuleb ka tugevdada majanduslikus mõttes ja siin meie Euroopa Liiduna saame abikäe ulatada. peamisteks probleemideks on veel pagulased, härra Posselt mainis seda juba, ma arvan, et kui me ei suuda neid probleeme kohe lahendada, siis see oleks lihtsalt häbiväärne. oluline on ka märkida, et raport ei viida vähemusrahvuste kaitse rahvusvahelisele konventsioonile. aitäh. härra Kižip, palun. ja nüüd härra Pasku, palun. Today we are debating a very important täna me arutame väga olulist ja hästi sõnastatud raportit piirkonna kohta, mis on Euroopa Liidule väga lähedal see puudutab äh, Euroopa Liidu strateegilisi äh, huvisid, see on strateegilise asukohaga, see puudutab Kaspia mere piirkonna nafta ja gaasi transporti Euroopasse ja äh, piirkonna olukord nõuab meie kiiret tegutsemist. aga kuna see on energiastrateegia seisukohalt väga oluline, siis äh, välisriigid kasutavad halastamatult ära riikidevahelisi konflikte, kulmunud konflikte ja nii edasi. kui nad tõesti on huvitatud Lõuna-Kaukaasia potentsiaali täielikust ärakasutamisest, siis kõik need võimud peaksid tege-, tegutsema koos ja resoluutsemalt, isegi kui see tähendab, et äh, keegi teine on õnnetum ja selleks on meil Euroopa Liiduna vaja strateegiat. suur tänu härra Pasku, järgmisena härra Matsen. suur tänu, härra president, ma õnnitlen härra Kirillovit ja härra Kasahhi nende töö puhul kui me vaatame seda piirkonda ainult oma nafta ja gaasi huvide eh, prillide läbi, siis me unustame ära väga olulised muud huvid rahu ja majanduslik areng Lõuna-Kaukaasias peaksid olema meie poliitikate aluseks, see tähendab ka koostööd NATO-ga selleks, et äh, strateegia võtaks seda kõike arvesse, samuti ka koostööd Türgiga, millel on oluline äh, roll piirkonnas ja abikäe ulatamine, sõbrakäe ulatamine nendele riikidele. me peaksime tervitama härra Medvedjevi ja härra Janukovitši sõnu Moldova kohta, mis näitavad, kui palju on diplomaatiaga võimalik saavutada ja samuti ma õnnitlen härra äh, Füület äh, idapartnerluse senise arendamise eest. ma ootan huviga, et äh, Euroopa Liit oma välis- ja julgeolekupoliitikas tihendaks sidemeid Musta mere piirkonnaga suur täna, suur tänu, härra Watson, härra Preda, palun. suur tänu. ma tahaksin äh, õnnitleda härra Kirillovit ja tänada teda koostöö eest selle raporti kallal. ma tahaks välja tuua kaks punkti. esiteks demokraatia. härra Posselt ütles enne, et äh, selle piirkonna riigid peavad omavahel tegema ko-, koostööd. Nad saavad seda teha, kui Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia on õigusriigid, kui nad on etteaimatava tegutsemisega ja pluralistlikud. kui nii, siis äh, see oleks Euroopa Liidule ainult kasulik. teine punkt puudutab energiat, ma tahaksin rõhutada Gruusia ja Aserbaidžaani olulist rolli äh, meie energiaallikate tagamisel ja energia tarnekindluse tagamisel oleks hea, kui ka Armeenia saaks kaasata nendesse projektidesse, transpordiprojektidesse. siinkohas oleks võtmesõnaks läbipaistvus, aitäh! suur tänu! härra Meltser, palun! Um austatud härra president! vähendamaks meie sõltuvust Venemaa äh, gaasist äh, tuleks tarnida Lõuna-Kaukaasiast gaasi Euroopasse. nii nagu te teate, selles piirkonnas on väga suured nafta- ja gaasivarud, aga muidugi veetleb ta kõiki, kõiki riike, Vene, Venemaad ja ka Türgid väga tähtis on stabiilsuse pakt selle piirkonnaga ja Euroopa Liit peab omapoolsete algatustega välja tulema. ei ole la äh, vaja lasta sellel piirkonnal minna Türgi ja Ankara mõju alla. ulatuslik Nabucco projekt on on juba olemas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 esindajad juhtisid minu tähelepanu sellele, et selles raportis, mis puudutab Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegiat, on teatud hulk selliseid sätteid äh, või viiteid Mägi-Karabahjale, mis on vastuolus kõigi Euroopa Liidu poolsete avaldustega ja OCD avaldustega ka. täpsemalt punktid kaheksa ja kümme ei ole vastavuses nende põhimõtetega, mis on vastu võetud Minski rühma poolt OCD-s. ja kui need punktid jäävad hääletusel siia alles, siis see võiks takistada seda, et jõutakse lahenduseni ja äh, rahu kindlustamiseni Mägi-Karabahhias. seega, kas me kustutame need vastuolulised punktid siit raportist või teeksin ma ettepaneku, et me arutame seda raportit veel, et meie Armeenia sõbrad saaksid ka oma arvamuse välja öelda. palun, härra volinik. suur tänu, härra president, austatud liikmed. viimane kõneleja, härra Paška tegi ühe väga olulise märkuse. palun vaikust, ütleb president. ja lubage mul aja kokkuhoiuks öelda kaks väga lühikest märkust. esimene, ma arvan, et meil on strateegia olemas ja strateegia äh, toimib läbi idapartnerluse, eesmärgiks on tuua need kolm riiki Euroopa Liidule lähemale nii lähedale kui vähegi võimalik. teiseks ma arvan, et meil on olemas ka instrumendid selle jaoks. selleks on olemas assotsieerimisleping, majandusliku integratsioonileping, äh, viisaküsimus, äh, mobiilsusküsimus ja lõpuks ka teistsugune Euroopa Liit, selline Euroopa Liit, mis võiks ühendada ühendusepõhise lähenemise ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga ja viimane märkus, ma hea meelega arutan seda teemat austatud äh, liikmetega, aus-, arutan äh, naabruspoliitika paketti ja selle raamel me võiksime arutada, kas see mõiste nii lähedale kui võimalik peaks saama ka mingisuguse institutsionaalse definitsiooni. suur tänu, raportöör härra Kirillov, palun suur tänu, härra president, suur tänu kõikidele kommentaaride eest su, suured tänud koostöö eest ja ma lood-, ja ma tänan enamikku äh, kolleege nende toetuse eest ja ma tahaksin tänada ITRE komisjoni äh,, kelle mitmed ettepanekud jõudsid äh, raportisse ja ka härra Kasahhi äh, Äh, ma tahaksin tänada ka sekretariaati, ekspertide ja koostöökorralduse eest inimestega piirkonnas, kes andsid oma suurepärase panuse. tahaksin öelda veel ühte asja. me peaksime lähtuma samadest põhimõtetest, ma kuulsin natuke kriitikat kolleegide poolt. me peaksime teadma, et see koda ei toeta meid, kui me ei järgi suhete arendamisel põhimõttelisi küsimusi. E äh, ma tegin ettepaneku, et Euroopa Liit peaks välja arendama ühise strateegia Lõuna-Kakaasia äh, kohta, ma kiidaksin volinik Füület, kes õigeaegselt äh, käis seal piirkonnas kohal, ma kutsuksin üles ka volinik Ashtonit sedasama tegema ja kutsuksin üles ka äh, nõukogu võtma vastu assotsieerimislepingute mandaadid läbirääkimisteks äh, ja ma arvan, et lepinguliste suhete sisseseadmine kolme riigiga on väga oluline. on õige aeg selleks, et pöörata tähelepanu äh, negatiivsete arengute pidurdamisele, sest vastasel juhul on juba liiga hilja ja tekivad suuremad probleemid äh, Euroopa Liit saab anda õppetunni integratsiooni osas. see on ainukene mõistlik viis tule, tulevikule keskendumiseks ja minevikule selja pööramiseks. suur tänu, härra Kirillov. kõigepealt eh, presidendi teadaanne ja seejärel hääletus.